daamid ja härrad, istung on avatud. päevakorra esimese punkti all kuulame ära nõukogu ja komisjoni avaldused Taani eesistumise kohta. tervitan